aitäh. George Orwell oleks üllatunud, äh, nähes, äh, kuidas äh, see algatus on nimetatud miljardid, mida kulutatakse kuue aasta jooksul ähm, tarnitakse relvi Aafrika riikidesse, kus on poliitilised rahutused ja nimetatakse seda tehniliseks abiks. mina olen küll selle algatuse vastu just sellel põhjusel, võib-olla me peaksime seda nimetama siiski õigesti. Euroopa relvakaubanduse äh, soodustamise rahastu võib-olla ehm, vaatame Malit või Somaaliat, vaatame, mis sel aastal, sel nädalal leidis aset Malis, millised äh, lahingud seal praegu aset leiavad. meie Iirimaal liitusime äh, Euroopa Liiduga, teades, et tegemist on neutraalse liiduga, äh, Euroopa Liit pidi olema rahuprojekt, aga nüüd enam ei ole ju viimasena annaksin sõna kolleeg Papadakisele, palun. Euroopa Liit äh, on juba varem äh, rääkinud, arutanud äh, sellisest rahutagamisrahastust. meil on üks selge eesmärk rahastada imperialistlikku sekkumist Euroopa Liidu äh, liikmesriikide valitsuste poolt. Ähm, kahekordselt suurendatakse ähm, sõjalisi kulutusi ähm, üks koma, viis koma neli miljardit eurot aastas, see on piisavalt provokatiivne samm ja isegi kutsutakse üles naisi nendes äh, ohtlikes äh, operatsioonides osalema kakskümmend aastat pärast seda, kui leidsid aset ähm, pommitamised Jugoslaavias, on meil nüüd mehhanism, mis muudab imperialistliku sekku-, sõjalise sekkumise reaalsuseks. inimesed peavad siiski mõistma, kes on see vaenlane. vaenlased on just nende enda valitsuses, aitäh! aitäh kolleeg Papadakisele, sellega on vaba mikrofoni voor lõppenud ja nüüd annaksin sõna uuesti komisjoni nimel härra Kingile Um... lugupeetud juhataja um,. aitäh äh, liikmetele kes sõna võtsid sel teemal ütleksin lihtsalt äh, kolleeg pimenta lopezile sel, kaugel sellest, et midagi me püüaksime siin peita, tegelikult me püüame siin saavutada palju suuremat äh, läbipaistvust, nii et väga selge on, millised on meie eesmärgid, me tahame otsuste langetamise protsessi läbipaistvamaks muuta. ja see tähendab seda, et äh, järelevalveõigus on äh, meil kõigil. tegelikult tehakse ju tööd juba mitmes valdkonnas, millest ka raportis juttu, näiteks tulevased ülekanded vastavalt rahvusvahelise õiguse nõuetele ning ka asjakohastele Euroopa Liidu reeglitele. päris kindlasti on need teemad meie jaoks väga olulised, aga me oleme ka täiesti nõus, et Euroopa Parlamenti tuleb informeerida, et teid tuleb täielikult teavitada ja teha seda regulaarselt sellest, kuidas rahurahastu kasutamine toimub ja me teeme seda kindlasti. niisiis, ma tänan teid veel kord, tänan kõiki, kes äh, kaasa rääkisid ma tean, et mõned nendest äh, seisukohtadest, mida avaldati, tõesti on väga jõulised seisukohad, niisiis tänan teid veel kord, aitäh! aitäh ja nüüd äh, lõpuks üheks minutiks saab sõna uuesti raportöör proua Vautmans. aitäh, lugupeetud äh, juhataja, lugupeetud volinik, daamid ja härrad. me oleme rahu nimel töötanud palju kordi aga kahjuks on rahu selline kontseptsioon, mida paljud inimesed maailmas ei tunnegi. väga paljudes kohtades möllab sõda ning äh, rahu tagamisrahastu ongi seetõttu oluline. see on paindlik instrument, mis lubab äh, läbi viia rohkem rahu tagamisoperatsioone ja teha seda tõhusamalt. see rahastu lubab äh, meil aidata ka partnereid, lubab jagada kulusid ma olen kuulnud mitmeid argumente, mis tegelikult ei ole õiged. Euroopa peab töötama tõhusamalt, peab tegema seda, mida kodanikud meilt ootavad. väga tihti on nii, et meil on välispoliitika, kus me küll haugume, kuid ei hammusta, nagu öeldakse ja tihti mõistetakse seda ka hukka, seda, et me oleme nii hambutud. nüüd on meil rahutagamisrahastu, mis tähendab seda, et me suudame rahu tagada tõhusamalt, tänan. aitäh, sellega on arutelu lõppenud, hääletus leiab aset äh, homme ja jätkame homme hommikul äh, oma istungiga. Äh, päevakord on avalikult kättesaadav parlamendi kodulehel ja soovin kõigile head koduteed, tänan kõiki parlamenditeenistusi ning head ööd kõigile!